Ähm, deklaratsiooni ja kinnitavad, et äh, neil ei ole ametikohti, mis ei ole kooskõlas äh, meie äh, ametikohaga ja härra Seribi andis ka teada, et ta on astunud Roheliste fraktsiooni liikmeks. Ungari pädevad ametiasutused on teavitanud meid, et härra Janos Ader, kes on valitud